Pan prezident. Prezident. Dámy a pánové, denní zase... Daamid ja härrad, jätkame oma pärastlõunast istungit. eilse istungi protokollid ja vastuvõetud tekstid on välja pandud, kas kellelgi on nende kohta mingeid märkusi, mingeid reservatsioone? näib, et kellelgi ei ole, sellisel juhul loeme protokolli kinnitatuks. Läheme nüüd aga edasi meie tänase päevakorraga, meil toimub nüüd arutelu inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete rikkumise teemal. ja see kestab umbes tund aega. kõigepealt arutame inimõiguste olukorda Iraanis, eri, eriti massihukkamisi ning blogija Satar Beheshti hiljutist surma kõigepealt annan sõna siis äh, resolutsiooni autorile, härra Romeva Iruedale äh,. nagu te teate, olukord Iraanis muutub pidevalt halvemaks, inimesi koheldakse halvasti, piinatakse, paljud inimesed äh, surevad äh, vanglates äh,. Sadar Beheshti, kes oli blogija, arreteeriti äh, Iraani küberpolitseiüksuse poolt konfiskeeriti ka tema arvuti ja terve rida tema isiklikke asju. tema perekond üritas saada Beheshti kohta äh, infot selle kohta, kus teda hoitakse. Äh, nad võtsid ühendust julgeolekutalitustega, aga nad ei saanud mitte mingeid vastuseid oma küsimustele ja viimaks neile teatati, et see blogija äh, vangistuses suri võimud ei esitanud ka mingeid selgitusi, miks ta suri ning seetõttu selles resolutsioonis me nõuame, et koheselt uuritakse äh, Satar Beheshti surma asjaolusid ning kutsume äh, vas-, vastutavate isikute karistamisele. Äh, samuti on perekonnal õigus, et selgitatakse välja kõik Beheshti surma asjaolud. samuti on oluline meeles pidada seda, et kahekümne teisel oktoobril hukati kümme iraanlast, keda süüdistati narkokuritegudes. meil, meile valmistab muret see, et na, äh, neile ei korraldatud õiglast kohtupidamist ning neid piinati äh, sel ajal, kui nad olid kinnipidamisasutuses Äh, selliseid juhtumeid on väga palju ning seetõttu oleme me veel kord äh, sunnitud paluma Iraani võimudelt, et nad hoolitseksid selle eest, et vange ei piinataks, et neid ei väärkoheldaks ning et neil oleks äh, võimalik kohtuda enda poolt valitud advokaatidega, et neil oleks juurdepääs arstiabile. ärgem unustagem, et Ir-, Iraan on lii-, liitunud rahvusvahelise kodaniku ja poliitiliste õiguste konvendiga aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Paška. Äh, president, volinik, me kõik teame, et Iraani režiim ei täida oma rahvusvahelisi kohustusi. inimõiguste olukord Iraanis on endiselt väga halb, inimõigusi rikutakse uudisteagentuurid ähm, ei kritiseeri režiimi, režiim piinab vange, äh, inimesed äh, on äh, vangis, salateenistused kuritarvitavad oma võimu ning Sadar Beheshti juhtum, samuti Ähm, Saed Sedigi juhtum on näited sellistest kuritarvitamistest. Äh, Iraan on lubanud, et korraldatakse uurimine, aga tegelikkus on endiselt selline, et et väga paljud Iraani opositsiooni liik-, äh, liikmed on vangistuses endiselt, me peame astuma samme, tuleb kehtestada sank-, sanktsioonid, et sellised repressioonid ei saa jätkuda ja nüüd proua de Kaiser poolteist minutit. aitäh, president, ma saan, me võime Iraani puhul mõista üsnagi paljugi, jah, me võime öelda, et tegemist on riigiga, millega on vaja pidada läbirääkimisi, ehm, on vaja äh, mõista seda, mis toimub Lähis-Idas, aga ma ei mõista selle inimese, selle režiimi julmust, seda, kuidas ta käitub inimõiguste vallas me oleme näinud, kuidas märkimisväärselt on kasvanud surmanuhtluste arv, kas või võtame sellesama blogija, kes vangistuses suri ning kaks Sahharovi auhinna kandidaati on endiselt vanglas. me kutsume Iraani võime üles äh, äh, äh, me, me kutsume neid üles austama inimõigusi, me tahame neile ulatada kätt ja ja me ei saa aru, miks nad ei taha sellest kõnelda meiega ma loodan, et eh, detsembris, kui me anname kätte Sahharovi auhinnad, siis saavad siia tulla ka kaks eh, eh, kandidaati Nasrin Sutudeh, kes praegu korraldab näljasteiki ja siis Shafar Banahi. Nad, meie oleme, ei ole nad nimetanud Sahharovi auhinna kandidaadiks mitte sellepärast, et me tahaksime Iraanile kuidagi vastu astuda, vaid sellepärast, et nad selle ära teeninud. ja nüüd härra Stevenson, üks minut. aitäh. president äh, Iraani fašistlik režiim on äh, kasutanud Gazat suitsukatsena selleks, et äh, Äh, suurendada hukkamiste arvu ja vangistuste arvu, mis selles riigis on aset leidnud. Äh, rohkem kui kaheksakümmend inimest on hukatud viimase kümne päeva jooksul, aga see kaheksakümmend tuleb lisada saja, tuhande kahesajale inimesele, kes on äh, viimase, viimaste aastakümnete jooksul hukatud. paljud nendest on opositsiooni toetajad. härra president, mul on siin üks köide, kus on kakskümmend tuhat hukatud hukatud inimeste nime, äh, nime ja need inimesed on kõik hukatud Iraani fašistliku režiimi poolt, see on kohutav ja kohutav on ka see, et parlament tahtis möödunud kuul saata sõprusdelegatsiooni nende mõrtsukate juurde. ainus põhjus, miks nad peatusid, oli see, et me andsime Saharovi auhinna Nasrin Sutudehile, Iraani dissidendile, kes praegu on juba kuuendat päeva äh, näljastreigil niisiis, me ei tohi mitte kunagi saata sõprusdelegatsiooni sellise režiimi juurde, aitäh! aitäh ja nüüd kaheks minutiks proua Essaia. arvoisa puhemees. austatud äh, härra president, austatud äh, härra volinik, Iraani praegune valitsus äh, rikub räigelt inimõigusi ja piirab oma kodanike vabadusi. seekord me ei veeta ei viita tähelepanu äh, mitte ainult hukkamistele, eriti kolmekümne viie aastase Satar Beheshti juhtimile, ajaveebipidaja, kes äh, äh, piinamise tagajärjel suri vanglas lihtsalt sellepärast, et ta kritiseeris Iraani režiimi internetis. rahvusvaheline üldsus ja rahvu-, rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid on väga mures äh, Beheshti äh, pere pärast samuti. Beheshti äh, surm on meie tähelepanu küll köitnud Iraani puhul ja nende inimõiguste olukorra puhul, aga äh, kaduma on läinud äh, suurem pilt selle kohta, kuidas Iraanis toimuv tegelikult äh, nõrgestab arenguid Lähis-Ida piirkonnas. Iraani oht on praegu kõige suurem oht maailmas rahule ja me ei saa vaadata kõrvalt seda, kuidas Iraan lihtsalt täielikus rahus äh, arendab välja oma tuumarelva ja ei pööra mitte midagi, mingisugust tähelepanu sellele, mida ütleb Rahvusvaheline Aatomienergia mm, Agentuur. Nad on äh, ohuks, Iisraeli toetavad Hezbollah terroristlikuid rühmitusi ja äh, viimase Lähis-Ida kriisi ajal varustas Hamasi relvadega Eh, Iraan on näidanud, mis nägu ta on, eh, koheldas, koheldes opositsiooni nii, nagu nad on seda teinud. ma loodan, et eh, see tuleb välja nii parlamendi resolutsioonis, aga ka Euroopa Liidu välisasjade voliniku Ashtoni Äh, tegevuses, meil on vaja karmimaid sõnavõtte ja ma arvan, et majanduslike sanktsioonidega suudame küll tagada selle, et Iraan ja praegune valitsus võetaks vastutusele äh, ja et nemad võetakse vastutusele oma kodanike halva kohtlemise eest. suur tänu ja härra Murphyna üheks minutiks, nüüd üheks minutiks. suur tänu, härra president, Satar Beheshi traagiline surm pärast brutaalset piinamist vanglas, pärast seda, kui ta vahistati niinimetatud siseriikliku julgeoleku julgeolekuvastase äh, tegevuse pärast äh, sotsiaalses võrgustikus ei ole kahjuks sugugi isoleeritud juhus. Human Rights Watchi alusel vähemalt viiskümmend inimest on vangistatud äh, ja surnud vanglates lihtsalt sellepärast, et nad on oma vaateid avaldanud, nad on kas siis piinamise või eiramise tõttu surnud väga palju on hukka mõistetud aktiviste kuussada kuuskümmend inimest osade hinnangute kohaselt aastal kaks tuhat üksteist ainuüksi. selline brutaalne äh, tegevus peab lõppema nüüd, sellist äh, brutaalset käitumist ei saa kasutada muidugi aga ka äh, Iraani vastu suunatud sõjalisteks rünnakuteks Äh, sõjavastane äh, ülemaailmne liikumine peab äh, astuma vastu igasugule sõjategevusele ja Iraani rahva vastu suunatud sanktsioonidele, kuid me peame samuti astuma vastu surmanuhtlusele Iraani režiimile ja lõpuks selle režiimi kukutama. suur tänu, kaheks minutiks sõna proua Ojulandil. suur tänu, härra president, austatud härra volinik. kahekümne teisel oktoobril kirjutas Satar Beheshti oma äh, ajaveebis vahistamised ja hukkamõistmised äh, ei ole suunatud õigluse jalule seadmiseks, vaid inimeste terroriseerimiseks, selleks, et mitte keegi enam ei esitaks kaebusi. tsitaadi lõpp. üsna pea pärast seda vahistati ta ja allutati piinamisele. Äh, ta suri väidetavalt kolmandal novembril vahistuses kuivõrd tema surma asjaolud ei ole veel selged, on palju aruandeid, mis viitavad sellele, et ta suri öö, äh, otseselt piinamise tagajärjel. see näitab seda, kui barbaarne, äh, ebaseaduslik äh, ja vägivaldne on Iraani režiim. see peab muutuma ja Euroopa Liit peab öö, senisest äh, jõudsamalt äh, kaasama Iraani režiimi inimõiguste alasse dialoogi. ma tahaksin Satar Besheti perekonnale edastada kaastundeavaldused ja kõikidele teistele, kes on kannatanud selle režiimi julma vägivalla all. meie koda on sellest rääkinud mitu korda ja kahjuks ei ole see aga kandnud mitte mingisugust vilja. suur tänu järgmisena siis äh, fraktsioonide eest kõnelejad ja kõigepealt härra Posselt üheks minutiks. Äh, suur tänu, härra president. pärast rahvusvahelise üldsuse äh, algatusi ja ühe konkreetse organisatsiooni algatusi on äh, nüüd abi pakutamas ühele Iraani kõige mm, kuulsamale ajakirjanikule, kes istub täna vanglas täpselt samal põhjusel kui see ajaveebi pidaja, kes äh, vangistuses suri. Saharovi auhinna laureaate kiusatakse seal samuti taga ja kõik need inimesed on sattunud sellise kohtlemise aluseks lihtsalt sellepärast, et nad on kasutanud ühte peamist äh, inimõigust, nimelt sõnavabadust Iraani ei tohi kohelda nii nagu teisi normaalseid riike. Iraan ei ole riik, mis äh, hoiaks alal äh, inimõigusi, loomulikult kontakt ette ei tohiks läbi lõigata, Iraan on ometi üks maailma vanimaid tsivilisatsioone ja maailma vanemaid riike, aga ta peaks ka oma väärikuse kohaselt käituma. Nad peaksid kaitsma inimõiguseid, mitte inimesi taga kiusama lihtsalt sellepärast, et nad avaldavad oma arvamust. suur tänu, härra Kutaš, järgmisena. suur tänu, härra president. Sattar Beheshti on äh, ainult üks näide sellest, mis juhtub siis, kui vabadus kaob. ta esindab kodanikuühiskonda, keda on inspireerinud äh, vabadus ja neid on äh, julmalt alla surutud, me oleme sellist käitumist näinud juba mõnda aega. Iraani äh, ühiskond ja Iraani parlament peaks asuma ägedamale võitlusele oma õiguste eest me peame nõudma eh, erapooletut juurdlust selle kohta, kuidas härra Pešti täpselt suri vangistuses, me peame kaitsma tema perekonda ja nõudma seda, et ehm, vä-, väärikalt koheldaks Sahharovi auhinna võitjaid Nasrin eh, Sotehi ja Džafar Panahi. härra Wojciechowski, palun üheks minutiks suur tänu, härra president, kallid kolleegid. tegemist ei ole esimese korraga, kus me kritiseerime Iraani nende mm, hukkamiste poliitika pärast, aga kui me mingeid konkreetseid samme ei astu, siis see režiim lihtsalt jätkab seda tegevust mõningaid asju ei tohiks unustada, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal, kui Musabe oli peaminister, Äh, hukati kolmkümmend tuhat poliitvangi äh, külmavereliselt äh, kolme kuu jooksul vaid. enamus nendest inimestest kuulusid BMO liikumisse. tegemist on ühe kaasaegse ajaloo kõige julmema kuriteoga, mille sooritajad ei ole jõudnud rahvusvahelise kohtu ette ma tahaksin viidata siin ka kurdi rahva traagilisele Äh, olukorrale, äh, kümneid tuhandeid äh, kurdi poliitvange on Iraani vanglates ja üsna paljud nendest ka ootavad surmanuhtluse täitmist. on tagumine aeg midagi teha, selline tegev-, me peame koheselt peatama igasugused suhted Iraaniga ja äh, tooma sisse sanktsioonid selleks, et äh, see režiim mõistaks, et inimõiguste rikkumine läheb neile kalliks maksma. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna proua Veržia. suur tänu ja kui ma aru saan, siis võtame vastu seitsmenda kiireloomulise resolutsiooni Iraani kohta selle ametiaja jooksul juba ja tõsi, äh, inimõiguste olukord on traagiline ja äh, see riik on selliste riikide hulgas esirinnas. kolmsada kaheksakümmend inimest on viimasel ajal juba hukatud ja teisedki näitajad on hullud, režiimi on on vahistanud mitmeid äh, inimõigustest võitlejaid, ähm, Nazarin Sutudeh, Jafar Banah, äh, kes äh, nüüd on näljastreigil. aga ma, ma ei saa muud kui küsida, mida saavutame me oma resolutsioonidega. piinamisjuhtude arv üha suureneb, neljakordistunud on otsese viimase aasta jooksul, me lihtsalt kulutame oma energiat, nagu paistab. kallid kolleegid Äh, meie ei peaks ainult endale, enda südametunnistuse pärast avaldusi tegema. härra Paletškas, üks minut. suur tänu, inimõiguste olukord äh, Iraanis on kiiresti halvenenud äh, viimaste aastate ja kuude jooksul, läbipaistvuse puudumine viimaste vahistamiste osas ja ka Satar Behesti kolmekümne viie aastase blogija vahistamine ning surm on näidanud, et Iraan rikub äh, ÜRO äh, õiguste põhimõtteid, äh, hiljutine mitmete Iraani kodanike hukkamine ilma õiglase kohtumõistmiseta ja Nasrin Sototehi inimõiguste eest võitleva juristi väärkohtlemine, kõik annavad põhjust muretsemiseks ma kutsun Iraani üles tagama läbipaistvuse oma kohtu ja vah- ja kinnipidamiskohtade süsteemis ning kohe kuulutama välja moratooriumi surmanuhtluse suhtes. Ah, härra Tänak, üks minut. Ah, lugupeetud juhataja, vaatame suure murega juba aastaid meie kojas, ah, kuidas inimõiguste olukord Iraanis ja poliitiline olukord samuti üha halveneb ja halveneb. selles resolutsioonis on selgelt välja öeldud, et Iraani, Iraani režiim on süüdi inimõiguste kõige range, karmimates rikkumistes. sajad inimesed on pidanud kahtlusväärsetel põhjustel eluga hüvasti jätma, vähemusi ja geisid, erinevaid rahvusvähemusi ja kiusatakse taga ja igasugused poliitilised meeleavaldused surutakse samuti maha Sattar Behesti vahistamine ja surm ei tohi jääda karistamatuks, meie peame Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidus koondama kõik oma väed, et toetada Iraani rahvast sellistes äh, kohutavas olukorras. Nazarin Sutudeh ja Saf-, Jafari Panahi äh, Sahharovi auhinna kandidaatideks valimine äh, oli üks samm, aga diplomaatiline surve on vajalik Iraani brutaalsele võimule, et aidata öö, lõpetada kodanike tagakiusamine. ja nüüd siis on kätte jõudnud vaba mikrofoni, mikrofoni voor, sõnasoovijaid on palju, nii et äh, palun äh, tehke lühidalt, siis ma saan kõigile sõna anda. proua Bauer. SVC Iraan achieved the nagu me näeme, on Iraan lausa tööstuslikult hakanud inimesi hukkama. mul on tunne, et Satar Behesti juhtum on suurepäraseks näiteks sellest, tsiteeriksin tema blogi. eile ähvardasid nad mind, et nad ütlevad minu emale, et õige pea peab ta leinariided selga panema. kui sa ei pane oma suurt suud kinni, siis teeme kõik selleks, et sinu suud sulgeda ja äh, vajadusel äh, lihtsalt kägistatakse sind äh, anonüümselt. päeval ja ööl äh, tehakse ähvardavaid telefonikõnesid, aga iraanlasena ei saa ma sellise käitumise ees vaikida. kahjuks aga peame me täna siin äh, näitama solidaarsust üles äh, ning äh, austama kõiki selliseid äh, poliitiliste õiguste eest võitlejaid. härra Sonik, üks minut. meie resolutsioon on seadnud endale Äh, eesmärgiks pöörduda Iraania rahva poole, äh, näidata, et Euroopa Liit tunneb tõsist muret Iraani pärast, see annab Iraani rahvale lootust, et vabadused ja kodanikuõigused jõuavad ka Iraani rahvani. Prantsusmaa kolleegile tahaksin öelda nii palju. siin kojas on juba palju aastaid võetud äh, vastu resolutsioone, mis käsitlevad äh, äh, inimõigusi, kodanikuõigusi ja Ida- ja Kesk-Euroopas ja lõpuks me saavutasime, mida soovisime ja müür lagunes, nii et me peame reageerima, see on meie abi neile, kes kannatavad ja see on hädavajalik. proua Kurman lugupeetud volinik, kallid kolleegid, pärast kahe tuhande üheksanda aasta protesti pärast äh, Iraani presidendivalimisi on inimõiguste olukord Iraanis äh, järjepidevalt äh, halvenenud. poliitvangide arv on suurenenud, hukkamiste arv on suurenenud, ebaõiglase kohtuvõistmise juhtumite arv on suur, suurenenud, piinamisjuhtude arv on suurenenud, need on ainult mõningad näited inimõiguste rikkumisest. hiljutine Satar Behesti hukkamise või surmajuhtum on üks traagiline näide sellest Äh, ja nii see, see, seda tuleb samuti, sellega tuleb samuti tegeleda lisaks äh, Iraani tuumaprogrammi problemaatikale. Äh, Euroopa Liidul on kahetine lähenemine, dialoog ja sanktsioonide lähenemine, sanktsioonide rakendamine aga võib tekitada probleeme tavakodanikele. seetõttu me peaksime kasutama uusi vahendeid, mis on meie käsutuses, nagu näiteks demokraatia ja inimõiguste instrument me peame saavutama tasakaalu, tõhusa tasakaalu sanktsiooni ja dialoogi vahel, kui me tahame saavutada käegakatsutavaid tulemusi, aitäh! ja üheks minutiks saab sõna härra Migalski. suur tänu! lugupeetud juhataja, härra Veržea, kellega ma pole peaaegu mitte kunagi ühel meelel, ütles midagi üsna õiget sedakorda. ta ütles, et me oleme rahulolematud sellepärast, et me võtame vastu resolutsioone, aga midagi ei muutu. aga samas on see meie kohustus, meie oleme Euroopa Parlamendi liikmeteks saanud just nimelt sellepärast, et võtta vastu selliseid resolutsioone, mille sõnad on olulised ka Iraani rahva jaoks. ja Iraani oht on tegelikult mitmekihiline kõigepealt on selle riigi kodanikud ohus, tegemist on sellise režiimiga, mis ei austa omaenda kodanikke, kuid äh, see ei ole veel kõik, Iraan on ka riik, kes on ohuks välismaailmale, ärgem sedagi unustagem, kui me võitleme Iraani rahva õiguste eest, võitleme samal ajal ka omaenda õiguste eest rahumeelses maailmas elada. ja härra Preda, üks minut hiljutine Satar Behesti surmajuhtum näitab suurepäraselt, kui traagiliseks on olukord muutunud Iraanis. Euroopa Parlamendis oleme me korduvalt inimõiguste rikkumised Iraanis hukka mõistnud ja ajakirjanikud, blogijad, kunstnikud, üliõpilased, ametiühingud peavad pidevalt tõdema, et valitsus ei austa nende õigusi ja neid ähvardatakse lakkamatult äh, kui Iraani riigi vaenlasi. Äh, Satar Behesti mõistis äh, Iraani režiimi kuriteod hukka ja pidi seetõttu oma eluga hüvasti jätma. piina kasutamine muudab olukorra veelgi hullemaks. Iraani vanglad vanglatega seotud varasemad juhtumid näitavad, et kõik hirmud on olnud põhjendatud, läbi tuleks viia uurimus toimunu üle ja äh, Rahvapartei nõuab ka Nasir Sutadehi ja Jahar Panahi kohest vabastamist, proua Grete. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, Satar Behesti surm on seda šokeerivam, et äh, suri inimene, kes ei teinud midagi muud peale oma arvamuse avaldamise oma blogis. Iraani režiim on pannud toime mitmeid äh, kuritegusid, näidanud, kui ebainimlikud nad on. seda näitab suurepäraselt äh, nende juhtumite, äh, nende kordade arv, mil me oleme pidanud mõistma hukka Iraani režiimi juhtumisi. selle blogija vangistamine ja surm on ainult üks paljude näidete hulgast. mõistame hulgas, hukka selle, kuidas oma sõnavabaduse kasutamise eest inimesed peavad kannatama. surmanuhtluse kohta tuleks kehtestada moratoorium ja Iraanis on olnud näiteid ka veel alaealiste suhtes surmanuhtluse toimepanemise kohta. härra Kalli not for the first time and I fear esimest, mitte esimest korda ja paraku tõenäoliselt mitte ka viimast korda äh, räägime siin Iraani murettekitavast olukorrast. tegemist on riigiga, keda ei juhi mitte ainult diktaatorid, äh, vaid äh, lihtsalt metslased, kes ei austa rahvusvahelist õigust ega ka oma rahvast. Nad vahistavad oma rahvast ja mõrvavad oma rahvast, kui nad ei ole, kui rahvas ei ole nendega ühel meelel. Nad tahavad, et nende rahvas oleks jah-rahvas ja kui rahvas ei ütle jah, siis rahvas on ohus. see näide siin on suurepärane näide sellest. vahistatud, piinatud, surnud ja pere leina ja peret ähvardatakse. rahvusvaheline üldsus peab siin reageerima, nõudma sanktsioone ja nõudma, et Iraan vähemalt rahvusvahelisest õigusest ja põhiõigustest kinni peaks. suur tänu. härra Repo. suur tänu. Iraanis rikutakse lakkamatult inimõigusi ja põhiõigusi, inimõiguste kaitsjad satuvad ohvriteks ka ja ka samuti tavakodanikud, kes oma isiklikes blogides äh, tõstavad esile režiimi rikkumisi. ja samuti äh, Fatah, äh, küberpolitsei äh, ju äh, ründab ähm, äh, ajakirjanike, kunstnike tegevust. Euroopa Parlament peab Iraani valitsusele edastama sõnumi, et selline toimimine ei ole vastuvõetav Satar Behesti piinamine, piinamist ja surma tuleb uurida ja süüdlased tuleb kohtu ette tuua ja Iraani tuleks julgustada äh, dialoogi pidama ka sellistel teemadel. proua Pasescu. suur aitäh, president äh, väljendusvabadus on demokraatia üks aluspõhimõtteid ning seetõttu on Iraani blogipidaja Satar Beheshti juhtum äh, Äh, ning tema surm äh, kahtlastel asjaoludel äh, väga šokeeriv. tegemist oli inimesega, kes avaldas oma alv-, arvamust demokraatlikult, avaldas oma arvamust Iraani võimude kohta, sellist käitumist, seda, seda, mis temale osaks sai, ei tohi lubada. Euroopa Liit kaitseb põhiõigusi, inimõigusi ning me peame leidma viisi, kuidas Iraani võimudele survet avaldada meil on vaja, et poliitvangid koheselt vabastatakse ning vähemuste diskrimineerimine, ka usuvähemuste diskrimineerimine lõpeb ma viitan siin konkreetselt ka Saharovi auhinna laureaatidele, kes peaksid saama tulla detsembris parlamenti, et oma auhind kätte saada. kui Iraan tahab usaldusväärsust tagasi saada, siis ta peab kinni pidama äh, kodanike ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ja viimasena saab nüüd sõna härra Sarnetški president, volinik, daamid ja härrad. ka mind kohutas äh, see, mis Iraanis toimub kahekümne seitsmenda novembri, äh, oktoobri ja neljateistkümnenda oktoobri vahel äh, tapeti tohutu hulk inimesi. ja mitte ükski teine riik maailmas Äh, ei ole toime pannud nii palju hukkamisi. ja sametigi on meil parlamendis siin äh, delegatsioon, mis üritab edendada sõprussuhteid Iraaniga. see on tõesti imelik. enamik nendest inimestest, keda Iraanis on hukatud, kuuluvad äh, organisatsioonidesse, mis on juba kolm aastakümnet tegutsenud demokraatlike muudat-, muutuste nimel Ait Latifi, Sadir Munafi, Mustafa Salimi, Habib Ashfari on vaid mõned nimed. aitäh! ja nüüd paluksin, et sõna võtab äh, volinik Rehn aitäh, president, lugupeetud äh, saadikud, suur aitäh väga asjakohaste seisukohtade eest ja selle väga tõsise arutelu eest. Euroopa Liidule valmistab tõsit muret inimõiguste halvenev olukord Iraanis. poliitiliste vastaste pidev tagakiusamine, olgu nad siis inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikud, kunstnikud, blogipidajad, juristid, naised, vähemuste esindajad, see on tõepoolest probleem Euroopa Parlament mängib väga olulist rolli sellise olukorra hukkamõistmisel. Saharovi auhind äh, läks sellel aastal kahele iraanlasele, kes kaitsevad äh, mõttevabadust, äh, jurist Nasrin Sododõhile ja filmirežissöör Jafar Banahile. see kõik näitab, et parlament on vägagi pühendunud inimõiguste teemale Äh, blogija Sadar Beheshti traagiline surm äh, vangistuses äh, on näide sellest, kuivõrd habras on inimõiguse aktivistide olukord Iraanis. Euroopa Liit reageeris kiiresti, kutsudes Iraani võime üles pida, läbi viima põhjalikku uurimist Beheshti surma asjaolude kohta Iraani äh, kohtuvõimud on teatanud, et äh, uurimine on käimas ning need isikud, kes juhtunu eest vastutavad, äh, neid karistatakse. me loomulikult jälgime tähelepanelikult sündmuste arengut. Iraan, hiljuti arreteeriti Iraanis ka mitmed juhtivad inimõiguste advokaadid me kutsusime Euroopa äh,, äh Iraani suursaadiku Euroopa Liidu juures äh, kohale ja avaldasime oma pahameelt. Iraanis kasutatakse äh, äh, väga palju surmanuhtlust, olukord on halvenenud me teame, et kolmsada kolmkümmend kaheksa hukkamist on sellel aastal toime pandud. Äh, see kinnitab veel kord, et Äh, et Iraan on äh, riik, mis maailmas kõige sagedamini kasutab surmanuhtlust. lisaks äh, kollektiivsetele, lisaks sellele on kollektiivsed ja avalikud hukkamised Iraanis täiesti tavalised. Euroopa Liidu seisukoht surmanuhtluse küsimuses on väga selge ja me oleme korduvalt hukka mõistnud Iraanis aset leidvaid hukkamisi. asepresident Catherine Ashton kahekümne kolmandal oktoobril tegi äh, selleteemalise avalduse, mõistes hukka kümme, kümne narkokuritegudes süüdistatud iraanlase kollektiivse hukkamise. Euroopa Liidule valmistab sügavat muret ka äh, etniliste ja usuvähemuste olukord Iraanis. Äh, vaatamata sellele, et põhiseadus tagab võrdsuse, neid väga palju diskrimineeritakse siiski me kasutame kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et äh, tõsta inimeste teadlikkust ning äh, kutsume Iraani üles järgima mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Äh, seitsekümmend kaheksa Eh, inimest Iraanist on praegu Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas, sellepärast et nad on seotud inimõiguste rikkumistega Iraanis. me vaatame seda nimekirja pidevalt läbi ja arvestades siis eh, Iraanis toimuvaid arenguid. ning lõpetuseks, Euroopa Liit toetab täielikult eh, ÜRO eriraportööri Ahmed Shahedi ning me oleme kutsunud Iraani üles lubama tal riiki külastada, aitäh! aitäh, volinik. Äh, daamid ja härrad, äh, suur aitäh teile äh, selle eest, et selles arutelus osalesite. ma olen saanud seitse resolutsiooni eelnõud